Do la parola al collega Mikolasik Miroslav per un minuto. Prego. härra Miroslav saab sõna üheks minutiks. lugupeetud härra president, kolleegid, vastavalt äh, Likritša äh, riigiarhiividele kommunistlik režiim Slovakkias Ähm, karistas seitsekümmend ühte tuhandet äh, isikut äh, seoses nende poliitilise ähm, äh, arvamusega. Euroopa Liit ei ole sellele reageerinud seni, mind aga paneb muretsema poliitiliste vangide olukord Kuubal ja ma leian, et Euroopa Liit ja selle institutsioonid peavad meetmeid võtma selleks, et need inimesed vabastataks. Kuuba kodanikud ja härra president katkestab kõnelejat. suur tänu. ma väljendan oma äh, kaastunnet nende ja oma solidaarsust nende inimestega, kes kannatavad äh, sellise poliitilise mm, diskrimineerimise all. härra president, suur tänu. Filip Kaczmarek saab nüüd sõna üheks minutiks. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid, mina toetasin resolutsiooni Kuuba osas. ma ei mõista, miks ähm, Fidel Castro Euroopa sõbrad kaitsevad äh, revolutsiooni ideed. kas meil on, on vaja veel rohkem selle režiimi ohvreid? mõned, mõnikord ohvrid aitavad kaasa ajaloolistele muutustele, ma loodan, et see toimub ka nüüd. ka mina olen olnud äh, totalitaarse režiimi ohver ma ei saa aktsepteerida seda, et paljud lepivad äh, praeguse süsteemiga Kuubal, ma leian, et see on väga vale solidaarsuse märk. me peame tunnustama seda, mida Kuuba on teinud edukalt, kuid sellegipoolest ja härra kõnelejad katkestatakse. härra Urgits, üheks minutiks. härra president ma sooviksin öelda, et Hispaania eh, delegatsiooni hääletus eh, muudatusettepaneku kaks osas, mille esitas kuue eh, fraktsioon, oli selle muudatusettepaneku vastu. me peame Kuuba osas vastavad meetmed võtma, aga, aga see muudatusettepanek ei äh, sobinud ülejäänud osaga resolutsiooni tekstist. me kõik allkirjastasime resolutsiooni. ja kuid äh, me ei saanud sellist äh, muudatusettepanekut toetada. kuue pakutud äh, teine muudatusettepanek ei vasta ka Hispaania eesistuja mm, seisukohale, sellepärast et ta üritab Euroopa Liidus leida ühist seisukohta selleks, et leida ka raamistikku Euroopa Liidu-Kuuba suhetele ja me ei soovi mitte siin lõhesid tekitada, seetõttu me ka olime selle muudatusettepaneku vastu. suur tänu. ja nüüd proua Roitova. suur tänu, härra president mis puudutas meelsusvange Kuubalt, siis äh, mul oli suur au toetada seda resolutsiooni ettepanekut, ka mina tulen endisest kommunistlikust riigist, kuid äh, ka öö, äh, oma kohtumise tõttu Kuuba presidendiga ma hääletasin selliselt. ma olen ka parlamenti teavitanud mõningate poliitiliste vangide öö, kehvast terviseolukorrast, nad ei saa ka mingisugust äh, arstlikku abi vangid, äh, vanglates. ja me peame tõesti tegema kõik selleks, et poliitilisi vange kaitst- äh, ja toetada. mul on hea meel, et see resolutsioon vastu võeti. see kutsub üles kaitsma kõikide õigusi Kuubal. suur tänu, proua Roitova! Daniel Annan saab nüüd sõna. härra president, kes oleks kakskümmend aastat tagasi mõelnud, kui ähm, äh, inimesed äh, püüdlesid äh, vabaduse poole ja Berliini müür langes äh,, lehvib nüüd ikka veel Kuuba kohal punane lipp. Sir Thomas More on öelnud, et me saame türannidest ainult surma läbi lahti mis on toetanud kommunistlikku äh, režiimi Kuubas? kõigepealt Ameerika poliitika, mis võimaldas Kuubal äh, süüdistada majandusblokaadi pärast kapitalismi ja teiseks, muide, Euroopa Liidul on kahekordsed standardid, kui äh, me arvame, et Kuuba on siiski väga hea riik, kus sirguvad üles head arstid ja baleriinid meile ei aita ainult Che Guevara pildiga T-särkidest, ajalugu nõuab, et me tegutseme. suur tänu, Philip Klaas, nüüd üheks minutiks. suur tänu, härra president. mul jäi samuti mulje, et see Kuuba resolutsioon oli kriitiline äh, Havana režiimi suhtes. ma leian, et me peaksime lõpetama need pingutused äh, normaliseerimise, normaliseerimas oma suhteid Kuubaga, me peame tunnistama seda, et seal on tegu kommunistliku režiimiga, mis trambib jalgadega inimõigustel. ma kutsuksin üles mitte jätkama seniseid, senist leevenduspoliitikat. ka komisjonist äh, härra volinik äh, Michel peab äh, kriitikat väljendama inimõiguste rikkumise osas ja mitte jätkama senist poliitikat. on täiesti vastuvõetamatu, et Euroopa Liit istub sama laua taga Kuuba kommunistliku diktatuuri kõrget esindajat, suur tänu ja järgmine kõneleja. Non è presente in aula, quindi non ci sono altri iscritti? järgmist kõnelejat ei ole, rohkem kõne, sõnasoovijaid ei ole või siiski on, ei? nüüd järgmine resolutsioon, investeerimine vähese sünnikdioksiidi heitega tehnoloogiatesse, härra Kalinovski. Panie przewodniczący, głosując za rezolucją chciałem wyrazić poparcie dla inwestowania w rozwój. Härra president, kui ma toetasin resolutsiooni, siis ma soovisin toetada vähese sünnikdioksiidi heitega tehnoloogiaid. me peaksime Euroopa Liidu rahastamisele liitma ka erasektori rahastamise ka Euroopa Liidu praegune majanduslik seis äh, õigustab sellist lähenemist. meil on praegu võimalus üle saada kriisist, toetades äh, kliimamuutuste vastaseid äh, meetmeid. see toetab ka Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikat ja Euroopa Liidu maapiirkondi. suur tänu! suur tänu, kolleeg Brezina. härra president, ka mina toetasin äh, resolutsiooni, äh, mis puudutas investeerimist vähese süsinikdioksiidi heitega tehnoloogiatesse. ma leian, et see on üks võtmevahendeid selleks, et muuta Euroopa Liit innovatiivseks äh, majanduseks seetõttu ma leian, et on täiesti vältimatu, et komisjon aastaks kaks tuhat üks üheskoos Euroopa Investeerimispangaga äh, tuleks välja ka vastavate meetmetega ja programmidega selleks, et toetada intelligentsete võrgustike väljaarendamist. mis puudutab energiamajanduse rahastamist Euroopa Liidus, äh, siis see on tihedalt seotud ähm, selle uuendusliku tehnoloogiaga. ma lükkan kate-, kategooriliselt tagasi mõtte, et seda Äh, uut, äh, selle uue tehnoloogia puhul jäetakse unarusse tuumatehnoloogia, sest tuumatehnoloogia on tegelikult puhas äh, energiatehnoloogia. suur tänu ja järgmine kolleeg. Ona... aitäh, president, ma ei saanud toetada seda resolutsiooni, kuigi tegemist on väga olulise ja keskse asjaga Euroopa Liidu majanduse jaoks. me peame arvestama sellega, et resolutsioon Äh, nõuab tohutult palju, äh, koondab tohutult palju rahalisi vahendeid äh, rohelise energia sektorisse, see on vastuolus energiasolidaarsuse põhimõttega. sellistes riikides, kus energia, peamiseks energiaallikaks on kivisüsi, nagu näiteks Poola, meil on vaja ladusamat üleminekut keskkonnasõbralikule majandusele, sest et muidu Äh, kaovad töökohad ning äh, kriisi ajal on selline lähenemine Poola jaoks väga ohtlik, aitäh. ja nüüd äh, annan sõna proua Sofia Elkonile. jah, palun. härra president, kallid kolleegid, Xüntia puudutas kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal veebruaril Prantsusmaad väga tõsiselt, sajad tuhanded inimesed äh, kannatasid selle tormi tõttu, äh, palju inimesi sai surma. ma osalesin ise vastava resolutsiooni koostamises, kus kutsutakse Euroopa Komisjoni üles kiiresti reageerima. me loodame, et kahju kannatanud regioonid toetatakse Euroopa Liidu solidaarsusfondist. arvestades seda tragöödiat eh, Charente Maritimis, Pantou Charente'is, eh, Loari piirkonnas Bretagne'is, oleks vaja eh, kulutuste tegemine läbi vaadata nii, et kaasfinantseerimisvajadust kaalutaks eh, Euroopa Komisjoni poolt rahastatavate projektide puhul. ma olen täiesti veendunud, et eh, nüüd on õi-, õige aeg tulnud ka eh, luua tõeline kodanikukaitsemehhanism Euroopa Liidus, mis oleks täiendavaks abiks niisuguste looduskatastroofide puhul. tänan! suur tänu! tundub, et äh, härra Kelly soovib sõna võtta, kuigi te enne ei äh, pannud oma nimekirja, palun. ma tahaksin lühidalt öelda, et äh, ähm, on ülim aeg, et tuumaenergia kohta koostataks põhjalik ülevaade, samuti arvestades teadusuuringuid selles sektoris, jäätme käitlust. kodanikud kahtlevad tuumaenergia vajaduses ja eh, kardan, et kui me räägime siin madala süsinikusisaldusega tehnoloogiatest, võib tekkida raskusi. Eh, tahaksin eh, Leedut ja Eestit samuti õnnitleda lõpuks kahekümne aasta möödumise puhul nende ise, taasiseseisvumisest. suur tänu, istung on lõppenud, tuleme tagasi kell kolm